viie päeva jooksul välja arvatud täiskogule hääletamine ja see karistus hakkab kehtima tänasest. Itaalia ametkonnad on andnud teada, et Angelo Giorca on äh, valitud äh, ametisse äh, Itaalias ja teda asendab uus kolleeg härra Bonanno, ta saab osaleda Euroopa Parlamendi koosolekutel kuni immuniteedi üle kontrollimiseni.